seitseteist peaks olema energiatõhusus meie prioriteetideks ning rahalised vahendid peaksid olema põhiliselt suunatud maapiirkondadesse. me eh, toetame teid, eh, komisjon, igasuguste fondide loomisel. suur tänu, eh, proua Tikao see teema on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme ja nüüd kolleegid vastavalt meie mm, päevakorrale toimub meil härra Mandersi raporti arutelu, see puudutab tekstiilinimetusi ja tekstiilitoodete märgistamist. kas raportöör on kohal? väga tore. nii et härra Manders, palun, teil on sõna neljaks minutiks Eh, voorzitter ehm, tahaksin alustada sellest et tänan kõiki selle äärmiselt konstruktiivse koostöö eest mis meil on olnud ja ma loodan et pärast homset hääletust saame me jätkata samamoodi kus parlament eh, räägib eh, põhimõtteliselt ühel häälel komisjoniga ja see kõik tuleb euroopa tarbijatele kasuks ja ma tõesti loodan, et niimoodi ka asjad olema saavad. ma usun, et komisjonipoolne ettepanek märgistada tekstiilitooteid äh, see direktiiv, mis selle koha pealt on tehtud, on parem kui olemasolevad õigusaktid. härra Monti on maininud äh, probleeme, mis äh, tuleneb sellest, et direktiiv on rakendatud kakskümmend seitse erinevat moodi. Ähm, ma loodan, et komisjonipoolsed ettepanekud tulevad üsna varsti, kõige selle eesmärgiks on kindlustada, et äh, uud äh, kiunimetused, uute kiududega tooted jõuavad turule, meie komisjon toetas seda, sest et me tahtsime, et see mehhanism, mis toetaks turgu, oleks nii automaatne kui võimalik Euroopa äh, kodanikke huvitab äh, rõivaste märgistamine. see peaks olema lihtsam Euroopa standardiseerimisega. me teame, et see ei ole kerge, seetõttu oleme palunud läbi viia mõjuhinnangu, et aru saada, kas oleks võimalik saavutada olukord, kus vähem on tegelikult rohkem. ehk siis äh, märgise peal on vähem informatsiooni, mis tegelikult ja, ja internetist tuleks rohkem informatsiooni nendele tarbijatele, kes sellest huvitatud on. ettevõtjad, kes oma tooted turule saadavad, ei taha, et seal märgistuse peal oleks nii palju asju, et see näeks välja, nagu oleks ajaleht õmbluse vahele pandud. nii et eh, meiepoolne ettepanek on paluda, et komisjon eh, Äh, niisugused lihtsamad märgistused oleksid tekstiilitoodetel. tarbijatel on loomulikult õigus põhiinformatsioonile, nad ta-, peavad teadma, mida nad tegelikult ostavad ja kust see tuleb. tarbijad peavad seda teadma, kui nad tooteid ostavad, et äh, ei oleks ebaausaid äh, äritavasid kasutatud, aga väga raske on seda saavutada on vaja väga lihtsat informatsiooni ja kui tarbijad tahavad teada rohkem, siis nad võivad seda eh, informatsiooni taodelda ja komisjon võiks uurida, kuidas oleks võimalik eh, tarbijatele seda informatsiooni edastada. oleme teinud mitmeid ettepanekuid. näiteks kui eh, mänguasjad koosnevad rohkem kui kaheksakümne viiest protsendist tekstiilist meil on olemas mänguasjade äh, turvalisusdirektiiv, äh, aga lisaks sellele tahavad tarbijad ka teada, kust see tekstiil pärit on. esitatud on ka muudatusettepanek, mis puudutab tarbijate õigust teada, kas äh, selle toote tootmisel on kaasatud ka loomset päritolu materjale või mitte ja tootjad peaksid siis mainima, kas seal on näiteks nahka või karva kasutatud äh, tootmises. aastal kaks tuhat viis tegi äh, komisjon ettepanekuid, mille me ka meie oleme siin ära toonud ja loodame, et äh, koos komisjoni toetusega tuleb meiega kaasa ka nõukogu ja annab meile positiivse seisukoha siin ja soovitaksin, et nõukogu töötaks koos parlamendi ja komisjoniga, saavutamaks kompromissi, mis võiks seda määrust parandada ja kindlustada selle, et tarbijad tegelikult ka saavad paremat informatsiooni. aitäh, nüüd äh, komisjoni nimel härra Tajani. Grazie, signor presidente, prima. suur tänu, härra president. enne kui hakkan oma arvamust avaldama, sooviksin kõigepealt avaldada oma kaastunnet seoses kahe Euroopa sõduri surmaga täna hommikul Afganistanis, pea, ähm, kes hukkusid ühes ähm, terroristlikus äh, rünnakus. lugupeetud äh, daamid ja härrad, me oleme nüüd siis äh, välja tulnud uue ettepanekuga määruse jaoks tekstiilinimetuste tekstiilitoodete märgistamise kohta. ja selle eesmärgiks on menetluste ähm, lihtsustamine tekstiiliettevõtjatele. siin ettepanekus soovitakse ka tugevdada ja toetada innovatsiooni tekstiili- ja rõivatootjate sektoris. kuid sellega soovitakse ka tarbijatel võimaldada, et nad saaksid võimalikult kiiresti uusi ja innovatiivseid ähm, kiude ja tooteid hakata kasutama. see ja see, mis on äärmiselt oluline komisjonile, on oluline ka ettevõtjatele ja ka meie tekstiilisektorile on oluline ka meie avaliku sektori jaoks sooviksin siin tänada ka siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni selle eest, et nad kaheksandal aprillil selle raporti vastu võtsid. sooviksin tänada ka härra raportööri ja variraportööre selle väga üksikasjaliku töö eest, mida nad on teinud selle raporti ettepanekuga. Nad on jõudnud väga konstruktiivsete ettepanekuteni, eriti mis puudutab just tekstiilitoodete märgistamist. komisjon oma esialgses ettepanekus on ähm, viidanud esialgsele direktiivile ja komisjon on äh, valmis aktsepteerima suuremat osa muudatusettepanekuid, äh, mis on äh, välja pakkunud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. eriti me tervitame neid muudatusettepanekuid, ähm, mis lihtsustavad menetlust, me teeme kõik, mis meie võimuses, et et menetluse raames leitaks kompromissid ka nende tundlike küsimuste osas, mis võivad äh, arutelusid tekitada nõukogus. nüüd, mis puudutab päritolumärgistust Made in, siis esialgne ettepanek oli see, et äh, et äh, tarbijatele tuleks asi lihtsamaks teha, parlament on sellele alati tähelepanu pööranud, see läheb tagasi kahe tuhande viienda aasta komisjoni ettepanekule, mis puudutab äh, tekstiilitoodete märgistamist ja ma toetan seda muudatusettepanekut. ja kindlasti ma tervitan seda ja esitlen seda ka meie äh, töökomisjonides. mis puudutab tekstiilitooteid, mis sisaldavad ka loomset päritolu tooteid, siis ma ütleksin, see puudutab ka muudatusettepanekut neliteist, siis ma ütleksin, et komisjon on juba ette näinud vastavad muudatused need vastavad märgised kaasatakse nüüd ka ühtlustatud ähm, märgistussüsteemi, nii et äh, tooted ei, äh, tooted ei peaks varustama liiga paljude märgistega. me ei tohi ka üle koormata neid märgiseid. Äh, nüüd, mis puudutab mänguasju ja nende Äh, väljavõtmine selle direktiivi alt, siis ma arvan, et siin on kõige olulisem siiski turvalisuse küsimus, me peame seda küsimust veel arutama. ja seda kindlasti arutatakse veel Euroopa Parlamendis ja ka nõukogus. turvalisuse küsimus on äärmiselt oluline ja seda on käsitletud ka juba mänguasjade direktiivi raames. meie leiame, et ettevõtted ei äh, tohi liiga suuri äh, kulusid kanda märgistamise tõttu Ähm, nüüd, mis puudutab äh, kontrolli, siis äh, seda tuleb äh, kõikide osapooltega veel arvut-, arutada ja seda ka parlamendis ja nõukogus. ma tänan teid tähelepanu eest ja kuulan nüüd tähelepanelikult teie ettepanekuid, mis te teete nüüd järgneva arutelu raames. suur tänu, härra volinik ja nüüd siis fraktsioonide nimel kõigepealt proua Komi Rahvaparteist kaks minutit. suur tänu, kolleegid. tekstiilitooted on üks kõige tähtsamaid äh, valdkondi äh, siseturul ja see ettepanek, millega komisjon on välja tulnud, on väga hea alus selleks, et parandada ja lihtsustada neid reegleid, mida liikmesriigid rakendavad Eh, mis aga puudutab nüüd eh, läbipaistvust seadusandluse juures, eh, selle kergesti rakendatavust, siis kahtlemata parlament on teinud ära suure töö selleks, et, et laiendada selle määruse rakendusala ma tahaksin siin eriti välja tuua need standardid, mis puudutavad päritolu meie eh, tulime siin välja kahe erineva märgistussüsteemiga, üks puudutab neid tooteid, mis tulevad kolmandatest maadest ja tegelikult see on juba olemas ka kahe tuhande viienda aasta määruses ja siis teine süsteem puudutab neid tooteid, mida eh, valmistatakse liikmesriikides. nii et, et eh, meil on kahene eesmärk nende sätetega, me tahame teada, kuskohast toode tuleb, tarbijad Eh, peaksid lõppude lõpuks ikkagi suutma teha eh, normaalse valiku, kui nad tekstiilitooteid otsustavad. kui me eh, nüüd rakendame neid reegleid, millega me oleme välja tulnud, siis me tagame selle, et ei oleks tarbijate jaoks siltidel vale või eksitavat märgistust ja need uued reeglid peavad aitama ka VKE-sid need peaksid tagama selle, et nad saavad toota oma eh, esemeid liikmesriikides. ja me tõepoolest tahame, et selles küsimuses oleks Euroopa Parlamendi häält tule, tugevalt kuulda, eriti kui arvestada seda, et see on poliitiliselt väga eh, tundlik teema. ma tahaksin tänada raportööri, variraportööre, kes tegid suurepäraselt koostööd me oleme pannud kokku sünteesi, mis annab meile parima võimaluse tarbijate kaitsmiseks Euroopa Liidus ning ma tõepoolest loodan, et homme saame me hääletada eh, kõik selle eh, dokumendi poolt positiivselt ning saadame väga tõsise signaali eh, sellega nõukokku suur tänu, proua Kommi ja, ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Schaldemöse suur tänu, härra president. ka mina sooviksin äh, tänada äh, kolleege selle raporti äh, koostamise puhul. mis puudutab nüüd tekstiili määrust, siis see on ettepanekuna hädavajalik ja ka väga hea, sellepärast et see harmoniseerib erinevaid eeskirju selle kohta, kuidas me uusi kiude laseme siseturule see on ka põhjuseks, miks meie fraktsioon seda ettepanekut täies mahus toetab. aga ettepanek ei tohiks teenida ainult ühe poole huve, nimelt siis tööstuse huve, see meie jaoks oli äärmiselt oluline ka vaadata, eh, mis saab tarbijate huvidest ja meie soovisimegi tagada seda, selle, et tarbija saaks selget, täpset infot kõikide nende kiudude kohta, mida ta kavatseb eh, osta ja seetõttu me soovime, et äh, kiudude märgistus oleks äh, äh, väga detailne. mis puudutab nüüd uurimust selle kohta, kuidas üldse Euroopa Liidus tekstiile märgistatakse, siis me peaksime selle läbi viima. sest oluline on see, mida tooted sisaldavad, kus neid on toodetud ja, ja milline võib olla nende mõju, kas nad on näiteks allergiaid tekitavad samuti on äärmiselt olulised ka äh, tootmistingimused, see mängib samuti rolli äh, tarbijate jaoks, seetõttu oli meile oluline, et äh, kontrollitaks ka seda, kuidas ühtlustatud märgistust saab pakkuda tarbijatele selliselt, et nad saaksid võimalikult suurt kasu sellest. ja minu meelest on äärmiselt oluline see, et me vaataksime siiski ka mänguasjade sektorit, sellepärast et me saame siseturul väga palju saavutada ka tänu, väga palju ka sellega, kui me äh, teame täpselt, kust mänguasjad pärit on ja sotsiaaldemokraatidele on äärmiselt olulised ka tarbijate huvid. suur tänu ja järgmine kõneleja on kolleeg Rinaldi Alde nimel. suur tänu, härra president, lugupeetud äh, volinik kolleeg äh, äh, Mandersit võib tõesti õnnitleda selle raporti puhul, sellepärast et meil on siin märgistuse sektoris tegu tõelise lapitekiga. rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis, kus mina olen variraportööriks liberaalide ja demokraatide nimel, äh, tegin ma koostööd proua Muscardiniga ning ma ütleksin, et äh, man-, härra Manderse ettepanek läheb natukene äh, liiga kaugele. me oleme tegutsemas rahvusvahelistel turgudel ja me peame siin arvestama ka Jaapani, Hiina, USA, Mehhiko ähm, vastavate huvidega ning siin tekib äh, ebatasakaal me peame ka vaatama, mis on olulised meie ettevõtjate ja meie tarbijate jaoks ja see ebatasakaal puudutab eelkõige just tekstiilitööstust. tekstiilitooted on väga suures osas äh, sõltuvad ka oma äh, päritoluriigist. Äh, meil on praegu selliseid tekstiilitooteid, kus on päritolumärgistus olemas, on aga selliseid tekstiilitooteid, äh, kus seda märgistust ei panda, sellepärast et see ettevõtjale ei sobi. eriti näiteks, kui tooted lähevad USA-sse ja Jaapanisse, siis paljusid äh, märgiseid ei lisata ja seetõttu koos äh, härra raportööriga me üritame ka ALDE huvisid äh, tagada ja meie jaoks on oluline Euroopa kodanike äh, turvalisus ja see, et oleks samuti tagatud menetluste lihtsustamine. nüüd Roheliste nimel proua Rüle, suur tänu, ma sooviksin toetada eelkõnelejate sõnu, mul on väga hea meel, et selles sektoris on ka hakatud nüüd tööme. ja ma sooviksin ka tänada raportööri, kuid sellegipoolest ma ei jaga tema, ei toeta tema ettepanekut ning teatavates punktides me ei toeta tema ettepanekuid. ma sooviksin rõhutada, milles, mida me ei toeta. me soovime siin kõik, et päritolumärgistus oleks täpne. me leiame kõik, et me peame survestama nõukogu ning me kõik avaldame kahesust selle üle, et nõukogus blokeeritakse päritolumärgistuse selgust, kuid see direktiiv on direktiiv ja siin ei ole tegu mingi sümboolse resolutsiooniga, kus saab midagi äh, Äh, lihtsalt teatavaks teha. ma olen ise küll toetanud kirjalikku resolutsiooni, mis äh, toetab seda, et siin valdkonnas tuleb edasi töötada. aga sellel direktiivil on ka teine eesmärk. selle eesmärgiks on läbipaistvuse tagamine äh, uus, uute kiudude ja materjalide märgistamisel ning tarbijatele turvalisuse suurendamine ja meie leiame, et see direktiiv kui selle äh, rakendusala hakatakse laiendama, siis äh, see äh, sa, saab sama saatuse osaliseks nagu viimane päritolumärgistuse ettepanek, mida blokeeris nõukogu. me toetame kõiki teisi ettepanekuid, mis puudutab päritolumärgistust. Nendes osas me oleme alati liitlased, aga me leiame, et vale on seda resolutsiooni, seda ähm, määrust praegu kuritarvitada selliselt ja selliseid kohustusi võtta. suur tänu ja meie järgmiseks kõnelejaks on härra Harbour uh,. suur aitäh, härra president. täna võtan sõna oma fraktsiooni variraportööri proua McClarkini nimel, kes on samuti äh, selle kaustaga tegelenud ja ma tahaksin nüüd minna ajas tagasi ja olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, proua Ruto selle kohta, kuidas äh, päritoluriigi märgistamise küsimust peaks käsitlema, sest et siinses ettepanekus on äh, muidugi toimunud äh, märkimisväärne paranemine selles osas, kui otsekohene on selle ettepaneku sisu, kuidas on kiud märgistatud, kuidas on koostis märgitatud, märgistatud, see on kõik selge. märgin aga, et raportöör väga märkimisväärselt ei maininud, et tegemist on väga olulise siseturu direktiiviga, mitte ainult tarbijakaitse direktiiviga. kogu eesmärgiks on lihtsustada seadusandlust ja teha uute nimede tunnustamise ja uute tekstiilitoodete turule jõudmise kiiremaks peaaegu kaheteist kuu jagu. ja seoses selle tööga, mida me hakkame tegema standardiseerimise küsimustes, asju seal parandama et asjad jõuaksid Euroopa standard, standardikomitee alla. see kõik eh, toob kaasa suured säästud eh, tööstusele ja ka kasutarbijale. küsimus raportöörile, kas me tahame kõik need eh, positiivsed kasud riski alla panna siia ettepanekule, lisades lähteriigi küsimuse ja seda nagu juba öeldi, komisjon on ette pannud mit-, väga paljude toodete puhul. minu arust me ei peaks väga, me, me ei peaks siin hakkama takistama neid kasusid, ma arvan, et see on oluline küsimus. ja me peaksime jah, taotlema neid teisi asju, mida ta taotleb ka, aga siin on terve rida aspekte, kus ta on oma rollist oma komitees kaugemale läinud ja asjast on äh, saanud nii-öelda selline tema, tema oma mõtete jõulupuu. nii et ma loodan, et need mõtted äh, arvestatakse homme, et me saaksime äh, saada kasu tootjatele, tarbijatele, teha poliitilisi seisukohavõtte, aga mitte liiga palju asju takistada. aitäh, härra Haber. proua Svensson nüüd üheks minutiks. suur tänu, härra president. tarbijad peavad saama valida. seetõttu peab neil olema ka infot. mina leian, et see raport on esimene oluline samm selles suunas, et me ka päritolumärgise osalise tööga edasi läheme selles suunas, et tarbija saab piisava info ja et tal oleks piisav ähm, võimalus teha selle alusel oma valikud. peale neid esimesi samme peame loomulikult astuma edasi tegu on ka ähm, hooldusmärgistustega äh, ja ka tervishoiumärgistustega, samuti tuleb ka märgistada, kas mõningad tooted, kiud äh, võivad tekitada allergiaid. siseturu eeskirjad, mis äh, on kehtestatud ettevõtetele ja tööstusele on raskesti mõistvad ja ma arvan, et on viimane aeg, et tarbijad saaksid paremini aru sellest süsteemist ja et neil on piisavalt infot valikute tegemiseks. suur tänu! ja nüüd järgmine kõneleja uh,. härra president, raport kirjeldab ennast ja nüüd ma tsiteerin, et tegelikult tehniline harjutus, millel ei ole suuremaid poliitilisi mõjusid Euroopa Komisjon ei raiska kunagi head kriisi. ja Euroopa Parlament äh, on samuti väga osavalt ära kasutanud tehnilisi raporteid selleks, et saavutada harmoniseeritud Euroopa superriiki. ja seetõttu äh, Ühendkuningriigi sõltumatuse partei suhtub sellesse raportisse kahtlustavalt aga raporti esimene osa toob kolm direktiivi ühtseks määruseks, mis lihtsustab asju ja hiljem tuuakse sisse isegi äh, tagasivõtmise võimalus, aga me tegelikult siiski oleme teisele osale väga vastu, just muudatusettepanekule viiskümmend kaheksa, mis näeb ette, et uued märgistamisnõuded viiakse ühenduse tasandil sisse ja eriti näen ma siin ettepanekut Euroopa üleseks ühtseks äh, märgistamiseks äh, jalanõude puhul meil on olemas täiesti tõhus süsteem äh, suuruse määratlemiseks ühes Ühendkuningriigis, see on täiesti erinev sellest äh, süsteemist, mis on enamikus Mandri-Euroopas. Ühendkuningriigi kodanikud teavad ja mõistavad seda ja seda ei tohiks muuta selleks, et saavutada Euroopa ülest süsteemi. jällegi, Euroopa Parlamendi raportöör kavatseb kasutada lihtsalt tehnilist harjutust selleks, et äh, saavutada Euroopa üliriigi täiesti ebademokraatlikku eesmärki. aitäh. järgmiseks härra Martin, palun. In thousand tuhandetes ähm, aruteludes, mida on peetud viimase aastakümne jooksul, äh, on jõutud üleilmastumise puhul, kus äh, küsitakse, et mida teha. ja siis kerkib esile alati tarbijajõud ning seal, kus ta saab seda rakendada, nimelt ostes, seal tekitatakse tarbijatele väga palju takistusi. selle ettepanekuga tehakse küll lihtsustusi, kuid mul on siin, ma näen, et siin ei ole piisavalt julgust. miks me ei ole ambitsioonikamad näiteks sotsiaalse märgistuse osas, miks meil ei ole piis-, endiselt seda märgistust? miks me ei kasuta seda ähm, läbipaistvuse suurendamiseks selle kohta, et kus, millistes tingimustes neid tooteid on toodetud, miks me siin pidevalt kaebleme töökohtade kaotamise üle, aga ei äh, tee seda, mida tarbija vaja, nimelt et ta tea, saaks piisavalt infot selle kohta, mida ta täpselt ostab. suur tänu. meie järgmine kõneleja on proua Hanslik, aga ma ei näe, et ta oleks saalis sellisel juhul saab sõna proua Gebhard kaheks minutiks. suur tänu, härra president, suur tänu, härra volinik ja härra Manders, suur tänu selle hea töö eest, mida te olete teinud äh, selle määruse ja raportiga ja ma sooviksin ka tänada proua variraportööri, sest äh, siin on tegu küll tehnilise raportiga, seda on juba mitu korda mainitud, aga see tehniline raport on väga oluline äh, meie kodanike jaoks, sellepärast et siin on tegu uute kiudude turule äh, laskmisega Euroopa Liidus. jah, me soovime võimaldada seda, et see kiiremini toimuks, siin on Euroopa Komisjonil õigus, aga see ei tohi toimuda ükskõik kuidas. see pe-, menetlus peab olema kontrollitud, nii et äh, meie kodanikud tõesti saaksid kasutada tarbijakaitset, mida me ju pidevalt rõhutame ja seetõttu on kontroll äärmiselt oluline. oluline näiteks kontrollida, kas need kiud on allergiaid tekitavad, aga kontroll peab tek-, toimuma niimoodi, et seda kontrolli ka selgelt märgistatakse, nii et need kodanikud, keda me pidevalt äh, rõhutame, et need kodanikud saaksid äh, ka oma otsuseid teha, rajanedes piisaval informatsioonil päritolumärgistus, äh, kolleegid mainisid, et äh, see on oluline, jah, tõesti, paljud kodanikud nõuavad meie käest teavet selle kohta, kust need kiud, kust need tekstiilid pärit on, mis on nende taust. ja selleks taustaks on muuhulgas ka äh, nende äh, tootmisviis, kas äh, selle tootmisel on kasutatud näiteks orjatööd, mida endiselt kasutatakse mõningates riikides või ka äh, lapstööjõudu ja mõningad kodanikud soovivad saada vastavat infot, et nad ka teaksid, mida nad ostavad. ma tean, et see ei ole selle määruse ülesanne, aga see on meie parlamendisaadikute ülesanne teha kõik selleks, et äh, nõukogu survestada ja neile ka meenutada, et alates aastast kaks tuhat äh, viis on päritolu küsimus, päritolumärgistuse küsimus endiselt veel lahtine ja me peame seda survet tugevdama. ja me peame seda survet ka kasutama selleks, et äh, lõppude lõpuks tuleb välja tõesti väga kvaliteetne määrus, mille kohta ka meie kodanikud saavad öelda, et jah, nad saavad sellega leppida, sest just seda head tööd nad ootavadki oma esindajatelt siin parlamendis, suur tänu! suur tänu, härra Heinin nüüd! Monsieur le Président, s'il est un secteur industriel en Europe où l'emploi est suur tänu, president! kui me räägime tekstiilisektorist, siis äh, see on saanud kahjustada mitmel juhul siin on tegelikult ainult mõned nišid jäänud ja kõik need nišid on samamoodi eh, väga õrnad ja kui me võitleme eh, kui me võitleme võltsimise vastu, eh, siis tegelikult seda ju rahastatakse Euroopa ettevõtete poolt, nii et, et kõik sammud, mis me teeme märgistamise parandamiseks, on väga positiivne, need aitavad kaasa sellele, et tarbijad valivad oma tooteid eetilistel kaalutlustel, tervishoiust lähtudes, töötingimustest lähtudes ja nii edasi. mina olen selle poolt, et et märgistus aitaks kaasa võltsimisvastases võitluses. me peame minema sellise võitlusega kaugemale, tõepoolest, et tekiks, et tekiks Eh, võimalus luua eh, paremaid töökohti tekstiilitööstuses Euroopas, see on äärmiselt oluline eh, tööstusharu. proua Rosbach, üks minut. suur tänu, tekstiilisektor on arengujärgus, tekivad uued kiud, aga kahjuks paljud nendest toodetest valmivad riikides, mis on ju aastakümnete vältel olnud väljaspool meie kontrolli. me oleme kogu aeg rääkinud eh, nendest omadustest, mis on toiduainetel, mida inimesed tarbivad, aga riiete kohta on väga vähe öeldud ja sellepärast tervitan ma seda, et pakutakse välja komisjoni poolt eh, harmoneeritud märgistamine, sest väga palju võimalusi on nüüd tekkinud tänu internetile, on ju võimalik osta eh, lihtsamalt asju ning on selle puhul oluline, et inimesed teaksid, mis ainetest nad koosnevad, mida need eh, kiud sisaldavad, milliseid kemikaale tarvitatakse eh, materjalide tootmisel, sellepärast et inimesed kannatavad ju allergia all ja niisugune informatsioon on nende jaoks võtmetähtsusega nüüd on sõna proua Roitoval, proua Roitova, kaks minutit, suur tänu, härra president õiglane võistlus, õiglane konkurents, Euroopa ettevõtete toetamine globaliseeritud kaubanduses ei saa toimuda ilma selleta, kui me ei anna tarbijatele teatud informatsiooni ning see määrus on tunduvalt parem kui endised direktiivid. Eh, me peame parandama rõivaesemete märgistamist aga selle teksti juures on olemas ka teatud vastuolud nõukogu ja parlamendi vahel, et lihtsalt kuidas seda märgistust läbi viia, kuidas kasutada näiteks keelest sõlkumatuid sümboleid, millised peaksid olema hoiatusmärgistused ja nii edasi, kuid mul on äärmiselt hea meel, et see vastuolu ei puuduta päritoluriiki ja seda, kuidas seda märgistust üldse tarvitada on olemas kohustuslikud märgistuselemendid toodete puhul, mis tulevad kolmandatest riikidest ja see on esimene samm, mida vajavad Euroopa tootjad, Euroopa tarbijad, sest see eh, tagab kvaliteedi. ma loodan tõepoolest, et niisugust märgistust eh, tarvitatakse toodete puhul, mis tulevad eh, Hiinast ja mujalt ning ma loodan, et need kaovad ära, et niisugused tooted kaovad ära Euroopa turult, sellepärast et nemad tekitavad eba ka tervet konkurentsi mina olen selle poolt, et me ta-, teavitaksime oma kodanikke paremini ning see tõepoolest edendab e, Euroopa e, tootmist, teeb meie tarbijaid uhkeks selle üle, mida me suudame Euroopas toota ja mina olen täiesti protektsionismi vastu, ütlen ma teile. inimesed teavad nüüd, millised tooted on ohtlikud, sest nad peavad ju sellest aru saama, et turule võivad jõuda ka ohtlikud tooted va-, vaatamata kõikidele kontrollidele ja tõepoolest ma loodan, et me saavutame kompromissi nõukogu järgmisena härra Kelly lugupeetud kolleegid, ma kõigepealt tahaksin eh, tänada raportööri ja variraportööri, eh, kes eh, tegutsesid väga hästi komisjonis mulle tundub, et see töö näitab jälle, kuivõrd meie parlament eh, suudab aidata kaasa eh, Euroopa institutsioonide arenemisele eh, väga oluline on see, mida tegi siseturukomisjon ning ma loodan, et ta jõuab kokkuleppele nõukoguga. harmoneeritud reeglid tekstiilitoodete puhul on väga hea näide sellest, et siseturg saab aidata nii tarbijad kui ka tootjad. täpselt samamoodi on oluline eh, eh, see ettepanek nii tarbijate kui tootjate jaoks. mõnikord mulle tundub, et eh, tarbijate pool saab liiga palju tähele, aga praegune ettepanek on väga eetiline, toob kokku kolm direktiivi ja kui me niisugust teemat käsitleme, siis on mõttekas meie poolt esitada nii kõikehõlmav ja kompleksne lahendus kui võimalik e, tarbijatele on vaja e, saada aru, millest tekstiilitooted koosnevad, see informatsioon peab olema täielik ja arusaadav, e, sellepärast et tarbija puutub kokku lõpptootega, see on oluline selleks, et näiteks vältida allergiaid ja on oluline Äh, niisugune läbipaistvus ka tootjate seisukohalt. Äh, vaja on teada, kus kohas on midagi toodetud. Äh, see võimaldab sotsiaalseid valikuid ja teha valikuid ka tootmise osas, et ei kasutataks lastetööd ja nii edasi sellepärast olen mina, toetan mina niisugust võimalust, et märgistus oleks võimalikult lai suur tänu, härra Kelly, nüüd proua Pastos. aitäh, president. härra volinik, kallid kolleegid. alustuseks tahaksin teha komplimendi härra Mandersele selle raporti ja hea töö eest, mida on teinud. tänan, tänada ka kolleege, kes temaga selle osas koostööd tegid. ettepanek lihtsustada olemasolevat raamistikku ühtseks määruseks, mis katab kõik, mis on kolmes põhidirektiivis ja mis puudutab tekstitoodete märgistamist, tekstiilitoodete märgistamist on väga teretulnud ja lisaks sellele on sellel ettepanekul ka positiivne eh, mõju nii ametivõimudele kui ka sektorile ja võimaldab uutel kiududel jõuda turule edendades niimoodi innovatsiooni tekstiiliturul. uute kiudude äh, lisamise süsteemi läbipaistvus tuleb samuti kasuks. tekstiilitööstus saab äh, vähendada oma halduskulusid, saab tuua turule uusi kiudusid kiiremini, samal ajal ametivõimud liikmesriikides ei pea üle võtma rahvusvahelist seadust ja see tähendab, et ka kulud liikmesriikidele on tunduvalt väiksemad. tarbijatel on samuti garantiid, et kiud, millel on teatavad iseloomuomadused, uued kiud jõuavad turule varem. Nende uute kiudude turule toomine on Euroopa Liidu jaoks hea võimalus edendada innovatsiooni samal ajal andes ka tarbijatele paremat informatsiooni. hetkel, kui maailm globaliseerub, majandused tõusevad, üha suuremad turud on, kus tulevad turule miljonid tooted miljonitest firmadest innovatsiooni saavutamine ja selle tarbijateni viimine kiiremini on äärmiselt oluline faktor ettevõtete jaoks, eriti just FKE-de jaoks ja selle määruse rakendamine võimalab, võimaldab neil suurendada oma konkurentsivõimet. FKE-del kindlasti on sellest äh, määrusest kasu oma turuosa mõttes ja nad niimoodi saavad ka suurendada töökohtade arvu Euroopas. aitäh, järgmiseks proua Rapti kaheks minutiks. suur aitäh, härra president on kõnekäänd, et äh, inimeste elud on, äh, nagu ripuvad nagu niidi otsas. kui äh, see niit on õigest materjalist, siis on elud kaalul. ehk siis kiud ja niidid on äärmiselt olulised, see ei ole mitte ainult tehniline küsimus, me ei räägi siin ainult tehnilisest raportist. härra Manderson välja hakkama saanud suurepärase raportiga ja sellel on ka poliitiline dimensioon, mis puudutab äh, tootmist ja äh, kaubandust, muudab nende jaoks elu lihtsamaks, see puudutab ka tarbijaid ja selle tagajärjel ka siseturgu. poliitiline dimensioon puudutab ka eetikat. me peame teadma, kust meie tooted tulevad. see made in ei ole midagi tehnilist. minu arvates on see peamiselt poliitiline. kui me teame, millisest riigist tuleb toode, siis meil on informatsioon ka selle kohta, kuidas see toodeti, millist tüüpi tööjõudu kasutati selle tootmiseks, töötajate õiguste kohta, kas neid õigusi, õigusi austatakse. Euroopa Liidu kodanikena ei eh, tohi me olla tehnokraadid, kelle silmad on suletud, me peame olema inimesed, kes mõtlevad ja loovad seadusi, võttes arvesse ka teisi inimesi. nii et see made in võib olla küll tehniline menetlus, aga sellel on äärmiselt tugev poliitiline dimensioon. ja härra volinik, see on midagi sellist, mida me peame konsolideerima Teie panus siia mängib äärmiselt olulist rolli, aitäh. järgmiseks härra Kaspari, palun. austatud kolleegid, ma olen alati teadnud, et proua Rüüle on minu, mulle väga sümpaatne olnud ja äh, te tõesti toetate sedasama ettepanekut, mida minagi nimelt äh, ma leian, et siin tekib oht, et äh, kaks äh, teemat pannakse kokku ja see kindlasti ei teeni ei meie ega nõukogu komisjoni ega ka ähm, kodanike huve. ja seetõttu tekstiilitoodete märgistamine on meie ja ka meie kodanike tarbijate jaoks äärmiselt oluline, me peame aga vaatama, et me päritolumärgistust ei seoks selle tekstiili märgistamise teemaga ja ma näen, et me oleme siin äh, arutanud äh, komisjoni ettepanekut ning üritame siis seda äh, teemat kaasata hoopis teise raporti alla, see puudutab just made in päritolumärgistust. ja päritolumärgistust arutatakse järgnevatel kuudel, nii et tõesti, kust tuleb see toode, mida disainitakse Itaalias, kus nahk tuleb Argentiinas, kus kangas kootakse hoopis teises riigis ja siis eh, Hiinas seda kõike triigitakse ja pakitakse, et kus siis selle toote päritolumaa eh, on? nii et kui meil õnnestub päritolumärgistus paika panna, siis kindlasti mitte selle raporti eh, raames, vaid selle raporti raames, mida Äh, valmistab ette proua Muscardini, nii et kui me need kaks teemat üksteisega seome, siis me teeme meile, komisjonile, kodanikele ainult karuteene. mul oleks hea meel, kui me siin leiaksime lahenduse, mis sellised erinevad takistused teelt kõrvaldab, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Susta. suur tänu, president, aitäh raportöörile, variraportööridele ma tänan ka eh, komisjon, volinik Dajanit, kes on komisjoni asepresident. Eh, kaheksateist aasta eest Eh, me viisime läbi uurimise, mis näitas, et tekstiilitöötus eh, kaob ära Euroopast aastaks kaks tuhat kaksteist. nüüd on käes aasta kaks tuhat kümme ja nüüd me püüame midagi ette võtta. Eh, sellel lihtsal põhjusel, et Euroopa uurimistöö, innovatsioon nendes maades, kus siiski on suudetud säilitada tekstiilitöötajate toodete tootmine on tu-, siin on tuldud välja uute huvitavate innovatiivsete kiududega ja eh, meil on vaja niisugust uut seadusandlikku akti, mis annab tootjatele paindlikkuse, et eh, tarbijad teaksid, mida nad ostavad, et nad teaksid, mis on kirjutatud eh, märgistusele ja härra Dajani, me ütleme teile, et tulevikus on äärmiselt oluline see, et me suudame säilitada kõrgeid standardeid ja see on üks oluline element ka selles eh, raportis. järgmine kõneleja pidi olema proua Gardiini, aa ei, ta on ikkagi kohal, kuigi ma teda alguses ei näinud. suur tänu, proua või härra president, kolleegid mulle tundub, et me oleme kõik nõus selle lähenemisega, Ehm, mida eh, on ette võetud määrusega, seda näitab meie arutelu, me tahame vähendada eh, tekst, eh, me tahame vähendada bürokraatiat, edendada teatud tööstusharu, me tahame teha asju selgemaks, me näitame, et me austame tarbijat ja kas me siis nüüd koondame tähelepanu Eh, päritolureeglitele. minu arvates on see äärmiselt oluline, sellepärast et tarbijatel on vaja teada ka muude asjade hulgas, kus kohas on mingi toode valmistatud ja see on asi, mida me peame andma tarbijale minge poodi, ükstaskõik kus linnas te ka ei käiks, inimesed on alati ostu puhul huvitatud, kus kohas see asi pärit on mitte ainult ei huvita see, ei huvita neid see, milles see on tehtud, vaid just nimelt kus kohas, see on äärmiselt oluline informatsioon, see on tundlik informatsioon, põhjus, miks see on tundlik on tegelikult sellepärast, et kui juba on öeldud, et midagi on toodetud Euroopa Liidus, siis inimesed tunnevad end kindlastena, sest mul on muidugi väga kahju öelda, aga inimesed ei ole eh, nii kindlad muudes eh, kohtades toodetud eh, asjade suhtes, sest nad teavad, et mujal võivad reeglid olla lõdvemad ja samamoodi nad teavad, et ekspluateeritakse alaealisi, töötingimused on halvad ja nii edasi ja nii edasi ja ei pöörata ka piisavalt tähelepanu sellele, milliseid lähteaineid on toote valmistamise juures kasutatud. siin näiteks viidati korduvalt allergiatele, mida kohtab laste hulgas ja kui te räägite arstidega, kui te räägite kardioloogidega, pediaatritega, siis te kuulete juhtumitest, mis kahjuks on väga laialt levinud kasutatakse tegelikult tooteid, mis ei ole tervislikud. ja viimane punkt, asi ei ole protektsionismis, meie ei tegele protektsionismiga, me räägime siin hoopis sellest, et me loome võrdsuse eh, eh, maailmaturul, sellepärast et väga paljudel partneritel on need eh, märgistused olemas, näiteks USA-s suur tänu, härra Schwab, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra äh, volinik ma kuulasin seda arutelu tekstiilinimetuste ja märgistamise kohta ja ma võin kinnitada, et Rahvapartei jaoks on oluline äh, kodanike huvid, et kui neid huvitab see info äh, tekstiilitoodete puhul, et neil, nad saaksid ka infot äh, te, nende toodete kohta. et kui me siin räägime tehnilistest aspektidest, siis Äh, siis seda infot peab saama ka näiteks äh, internetist leida, nii et äh, see, et need, keda huvitab selline tehnilisem info, et nemad saaksid selle siis internetist kätte, aga kindlasti ei ole nii detailset infot vaja tekstiilitoodetele. ma tervitan seda uurimist, uurimust, mis on läbi viidud kuid äh, ma leian, et äh, uurimus sellisel alusel, nagu see on praegu välja pakutud nõukogus, tekitab suurt vastuseisu. ja väide, et äh, Euroopa tekstiilitööstus tänu oma innovatiivsele ähm, ähm, lähenemisele suudab oma konkurentsi Äh, rolli täita äh, maailmaturul, siis ma leian, et äh, see ei saa praegu olla selle määruse, mitte direktiivi, nagu ma näen, eesmärk. küsimused, mille, mida mainis ka härra Kaspari, mis puudutab päritolumärgistust ja mis puudutab ka suurusmärgistusi, siis sellega tuleb tegeleda hiljem ma loodan, et me selle raporti arutelus jõuame ühisele seisukohale võimalikult varases staadiumis, loodetavasti teises, teisel lugemisel. et me ei peaks siis selle teemaga liiga kaua tegelema. suur tänu, härra Schwab! nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru. ma näen, et kolleeg Skurja soovib sõna võtta signor presidente <clears throat> intervengo perché ci tengo a partecipare. suur tänu härra president soovin eh, osaleda selles arutelus sellepärast soovisin ka sõna saada ma arvan et siin on tegu äärmiselt olulise lähenemisega siin on tegu meie ettevõtete jaoks ratsionaliseerimisvõimalustega, aga siin on mängus ka tarbijate huvid, sellepärast et kui tarbija ostab midagi, siis ta soovib ka infot selle kohta saada ta soovib osta kvaliteetset toodet. aga me peame ka teadma, äh, mil, et, et see toode, mida me ostame, on ka toodetud ähm, jätkusuutlikes tingimustes. me soovime teada, kas toode on toodetud seal äh, riigis, kus äh, töötaja õigustest kinni peetakse või on selle toote tootmisel kasutatud lapstööjõudu või on äh, selle toote tootmisega rikutud äh, konkurentsi. ja ma ka lõpetan nüüd. Need, äh, see meede kindlasti lihtsustab info saamist tarbijate jaoks, seetõttu ma tänan kõiki Äh, variraportööre ja raportite, loodan, et komisjon selle teemaga kiiresti tõuseb. suur tänu ja nüüd proua Mäkkinas. aitäh, härra president ja aitäh ka komisjonile äh, suur osa sellest debatist tekstiilitoodete üle äh, on samasugune, nagu oli meil toiduainete, toiduainete päritolu ja selle märgistamise üle. naljakas näiteks, et pitsa, mida on toodetud Iirimaal, need tooteosised tulevad kuuekümnest erinevast riigist. äärmiselt keerukas on seda märgistust õigeks saada üks küsimusi, mida siin mainitud, on tarbijate mured selle üle, kuidas asjad on toodetud, töötajate heaolu, keskkonnastandardid. mina vaatan, vaatasin CNN-ist äärmiselt häirivat raportit Hiina jõe kohta Euroopa Teksa pealinn on selle jõe ääres ja Hiinast eh, saadetakse need tooted Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse, tarbijad ostavad neid. me peame aitama tarbijatel teha informeeritud otsuseid, paljud tarbijad tunduvad eh, vältivad seda informatsiooni, mis neil on ja teevad oma valikud hinna alusel. ma arvan, et me peaksime rääkima rohkem jätkusuutlikust tootmisest ja jätkusuutlikust tarbimisest eh, kõikide toodete puhul, nii toiduaine kui tekstiilitööstuses. aitäh! härra Silvestris, palun, üks minut härra president, tahaksin tänada härra Mandersit ja variraportööri proua Komit, aga tahaksin siiski rääkida veidi teistmoodi, kui varasemad rääkijad on seda teinud. minu arvates on see made in märgistuse lisamine siia vale. Need reeglid on nii tootjatele kui tarbijatele Euroopas nii palju probleeme tekitanud. räägime sellest, et tooted peavad jõudma turule kiiresti, aga Euroopa kardab äh, öelda, kust asjad pärit on. me üritame teha uute kiudude turule jõudmise kergemaks, aga samas me ei äh, ütle tarbijatele, kust tekstiilitooted äh, pärinevad. miks see on hea lahendus, miks me peaksime endiselt äh, näitama, et Euroopa on selline bürokraatlik konstruktsioon, mis kardab selgust. meil on vaja selgeid made-in reegleid äh, kiiresti ja nüüd äh, ja seda lihtsal põhjusel, kui tekstitoot-, tekstiilitootel on näha märgistust Made in Europe, siis see tähendab seda, et äh, toode, millel on selline märgistus, siin ei ole kasutatud mingeid mürgiseid lahusteid, ei ole kasutatud siin äh, lapstööjõudu, teisi töötajaid ei ole ära kasutatud, äh, nad ei ole töötanud äh, halbades äh, ebasanitaarsetes vähetasustatud töökohtades. see annab garantiid tarbijale ja annab garantiid selles osas, kuidas toode on toodetud, mille üle me oleme uhked. ja seetõttu toetame me komisjoni ja vastav komisjon, parlamendikomisjoni ettepanekut nii et tänan härra Dajanit tema tõsise lähenemise üle siin. aitäh, härra Kelly. aitäh, härra president, ma arvan, et on hea, et meil on diskussioon sellises, sellisel teemal, mis puudutab kõiki kodanikke, sest peaaegu iga kodanik on tarbija, kes ostab tekstiilitooteid märgistamine on äärmiselt oluline. mäletan, et omaenda riigis olen ma olnud ebameeldivalt üllatunud, kui ma tõstan Äh, üles toote, kus on kirjutatud iiri keeles, et äh, äh, Iiri toode ja siis, kui see silt ära tõmmata sealt pealt, siis all oli, et made in China, nii et tarbijaid on petetud. nüüd me oleme sellest ajast päris kaugele jõudnud, aga me peame minema veel kaugemale. ja mis puudutab seda tooteid kolmandatest riikidest, siis ka siin see on äärmiselt oluline, sest me oleme väga tähelepanelikult asju jälginud omaenda riikides, aga mitte kolmandates riikides ja arvestades äh, just tulevaid äh, Mercosuri ettepanekuid, see on äärmiselt oluline. tervitan ka äh, seda ettepanekut, et samad suurusmõõdud oleks igal pool Euroopa Liidus, see on väga hea ettepanek, see teeb asjade ostmise tunduvalt kergemaks ja suurendab ka Euroopa ühtsust, ilma et loodaks siin sellist üliriiki, mille puhul kallis kolleeg siin muret tundis ja lõppeks äh, proua Figureido, palun. aitäh, härra president. äärmiselt oluline on pidada sellist debatti tekstiilitoodete päritolu märgistuse kohta see puudutab tarbijate õiguste kaitsmist, aga ka töötajate õiguste kaitsmist. me kindlustame, et et äh, äh, tekstiilid on toodetud äh, meie riikides, me tahame võidelda sotsiaalse dumpingu, lapstööjõu vastu, tahame kaitsta sotsiaalõigusi ja võrdsust. märgistamine võimaldab tarbijatel teha selge valiku. ja see võimaldab neil olla kaasatud parema tuleviku saavutamisse kõigi jaoks, mitte ainult siin Euroopa Liidus, vaid ka teistes riikides. sellise märgistamise kaudu mis selgelt paneb paika toote päritolu ja toote öö, sisu, saame me teha paremini informeeritud valiku ja seetõttu panustada ka paremasse tulevikku. aitäh! aitäh, härra Dajani, te kuulasite neid kommentaare ja küsimusi, annan teile nüüd sõna nendele vastamiseks. suur aitäh! ka mina olen nõus selle seisukohaga, et see määruse ettepanek Äh, sisaldab äh, tehnilisi punkte, samas aga äh, on sellel ka üsna suur poliitiline tähtsus, see töötab Euroopa kodanike huvides, sest me lihtsustame reegleid. see tähendab seda, et elu muutub kodanikele lihtsamaks, teeme ka lihtsamaks inimeste töö selles sektoris teeme midagi positiivset kodanike jaoks. selle koja äh, valitsev arvamus on, et äh, märgistamine annab võimaluse äh, tuvastada, millist toote kodanik endale hangib. ehk siis see annab garantiid tervise osas ja ka tagab sellised õigused, mida peab tagama olen nõus sellega, mida ütles proua Gebhardt äh, oma sõnavõtus ja ka proua Figueiredoga. meie ülesandeks on kaitsta ka Euroopa tekstiilitööstust. me ei tohi unustada, et selles sektoris on kadunud palju töökohti, mõnikord just ebaausa konkurentsi tõttu. meie kohustuseks on kaitsta meie ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul peame takistama dumpingut Euroopa Liidus, peame kaitsma tekstiilisektorit ja see tähendab ka tuhandete töökohtade kaitsmist. samal ajal kaitseme ka kodanike õigusi. niisiis on siin äh, väga mitmeid huvisid, mida selle tekstiga kaitsta usun, et me peame alati austama Euroopa Liidu väärtusi. ja kuigi Earl of Dartmouth on kojast lahkunud, siis ütlen siiski, tema mainis üliriiki, mina ei usu, et äh, Euroopa Liit on Hobbesile Vaiatani äh, Äh, tänapäevane vaste, meil on siin subsidiaarsuspõhimõte, me kaitseme inimõigusi, me üritame kaitsta sotsiaalset turumajandust. Äh, kasutame turgu selleks, et sotsiaalseid hüvesid äh, edastada. üritame kaitsta poole miljardi Euroopa kodanike huvisid oma liidus, seda me siin ka teeme. aitäh! lõpetuseks äh, sõna raportöörile härra Mandersele. suur tänu, härra president. ma, mul on väga hea meel, et sellise nii tehnilise raporti puhul ikkagi nii hilisel äh, kellaajal on veel nii palju äh, huvilisi siin saalis. mõned kolleegid äh, väljendasid kriitikat, öeldes järgnevat raporti ulatust ei tohi laiendada ja selle rakendusala ei tohi laiendada, kuid ma toetan seda, mida proua Kepard ütles, nimelt vahetevahel tuleb kasutada olukorda selleks, et asjad käima saada ja ma arvan, et siin on, sellega ongi tegu. asi selles ongi, ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et me, et see raport leiaks homme suure toetuse ja sellega on meil ka väga hea lähtepunkt meie läbirääkimisteks nõukoguga, ma tänan ka härra volinikku tema väga selge seisukoha eest ja ma usun, et komisjon ja parlament suudab homme luua sellise olukorra, mis läbirääkimistel nõukoguga suudab meid viia hea tulemuseni. selle raporti eesmärgiks on Äh, ka õigusliku raamistiku tugevdamine nende jaoks, kes interneti kaudu oma toodet teevad, äh, oma oste teevad, sellega me saame ka tagada viiesajale tarbijale Euroopa Liidus, et nad saaksid piisavalt infot, äh, kui nad midagi ostavad. ja tekstiilitoodete märgistamine peaks laienema kõigitele toodetele meie turul. oluline on, et märgistused oleksid täpsed ja piisavad. kui meil see õnnestub, siis ma võin olla oma tööga rahul. juba esimese äh, lugemise raames ma lootsin äh, jõuda nõukoguga tule-, äh, heade tulemusteni, sellepärast et ma leidsin, et parlament peaks võimalikult kiiresti edasi jõudma dokumendiga, mis siseturukomisjonis ähm, vastu võeti. oleks demokraatlikkuse menetlus ka äh, äh, niimoodi edasi läheks, et me enne täiskogu jõuaksime ühele arvamusele. ja seetõttu ma loodan, et homne hääletamine, see hääletamistulemus saab olema positiivne, sellisel juhul oleks ka meie lähtepunkt äh, läbirääkimisteks nõukoguga positiivne. suur tänu, härra Manders ja sellega lõpetame arutelu härra Mandersi raporti